kallid kolleegid, jätkame oma istungiga. ja mul on ka terve rida teadaandeid, eilne protokoll on kättesaadav, kas on märkusi? tundub, et mitte, siis sellega on see vastu võetud